muudele tehingutele. see kajastab paremini praegust praktikat ning suurendab mõju, reaalset mõju turule. üheskoos aitavad need meetmed turule anda selge ja pikaajalise signaali ning võimaldavad avalikel asutustel, tootjatel ja investoritel paremini ette planeerida oma tegevust liikumisel heitmete nulltaseme poole eh, transpordis sajandi keskpaigaks. see on oluline samm meie transpordi süsinikusisalduse vähenemise poole ning meie eesmärgi poole heitmete nulltase transpordis aastaks kaks tuhat viiskümmend äh, püüdlemisel. suur tänu ja nüüd äh, saab Transpordi- ja Turismikomisjoni nimel sõna kolleeg Deli, palun. aga tundub, et teda hetkel siin saalis ei ole ja Mm, seetõttu ähm, kuulame nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna pooleteiseks minutiks kolleeg Piiper, palun. aitäh, austatud president, proua volinik, keskkonna kaitse on asi, mida kõige paremini äh, on võimalik teha Euroopa tasandil kohustuslike eesmärkidega liikmesriikidele nii energiatõhususe kui äh, uute kütuste ja muudes valdkondades. Äh, energeetikas, äh, energiamärgise ja muude teemadega seoses samuti. kui on tagatud varustuskindlus, siis oleme me Euroopa normide poolt. aga me ei tohi reguleerida asju liiga detailselt. reguleerida neid asju, mis peaks reguleeritama omavalitsuste tasandil aga praegu oleme me niisuguse mäda lihavõttemuna lauale pannud oma, oma omavalitsustele, sest me hakkame reguleerima riigihankeid omavalitsuste tasandil. ja ometi Euroopa Liidus me ei kujuta ette, kuidas elavad meie omavalitsused. kohustuslikud eesmärgid eh, elektrisõidukite hankimisel busside valdkonnas on asi, mis läheb liiga kaugele. me peaksime need küsimused jätma meie omavalitsuste otsustada, me ei tohiks Brüsselist hakata seda ette kirjutama. ning liikmesriikides kindlasti tekib pahameel selle üle, et reguleeritud on niivõrd detailselt neid küsimusi, selle asemel, et pea, paika panna raamistik. ning suur osa Rahvapartei liikmeskonnast tõenäoliselt sellepärast hääletab selle direktiivi vastu sotsialistide socialistide ja demokraatide al parlamento europeo. suur aitäh ja nüüd äh, saab sotsiaaldemokraatide nimel kaheks minutiks sõna härra Jones, palun. Uh, uh, aitäh. tahaksin tänada härra Gžibi ja komisjoni ning ka nõukogu, keda kahjuks siin ei ole, suurepärase koostöö eest. härra Gžib, te olete väga õiglane raportöör ja ma tõesti mõtlen seda sest te eh, juhtisite läbirääkimisi eh, eri fraktsioonide vahel väga hästi ja ma tänan teid selle eest. see teema on hea näide sellest, milleks meid siia valitud on. et me oleksime ambitsioonikad, kui me räägime kliimamuutusega võitlemisest, et me rakendaksime meetmeid, et meie teedel sõidaksid puhtamad sõidukid. sest eh, kõige suurem ah, osaline CO2 heitmete väljapaiskamisel ja meie õhu saastamisel on just transport. avalikud hanked on nelikümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest ja seitsekümmend protsenti uutest registreeritud bussidest. nii et on suurepärane, et meil õnnes-, meil on nüüd võimalik investeerida tõesti sõidukitesse, mis annavad meile avalikku hüvet kaks tuhat kolmkümmend aastaks kuuskümmend protsenti bussidest peavad olema puhtad vastavalt direktiivi määratlusele. nüüd on loomulikult komisjoni ja liikmesriikide teha see, et kohalikele omavalitsustele tagatakse piisav rahastus. et ma pean ütlema seoses sellega, mida ütles Rahvapartei kolleeg, et meil on vaja niisugust edasipüüdlikkust, me ei saa lihtsalt jääda istuma ja loota, et asjad arenevad ise paremaks. ning et me lõpuks oma eesmärgid saavutame, ei, me peame tegema karme otsuseid me näeme loomulikult, kuidas on vastuseis, kuidas, me näeme, kuidas inimesed muretsevad liikmesriikidest praegu kliima pärast ja me peame neid meetmeid kohe rakendama ja seetõttu on mul väga hea meel, et see meil õnnestus. aga ma pean ütlema, et parlament ja linnad on just need, kes on olnud kõige ambitsioonikamad ning liikmesriigid on alati vastu seisnud. seda ma olen näinud oma viie parlamendis veedetud aasta vältel. ma loodan väga, et mul õnnestub tagasi pöörduda parlamenti, kuid kuid britina ei ole see kaugeltki kindel tänan kõiki, sest on viimane äh, minu kõne praegu täiskogus, tänan kõiki koostöö eest, te ajate õiget asja, ma olen teilt palju õppinud ja ma loodan, et mul õnnestub siia tagasi pöörduda ja veelgi enamat pidada. aitäh, hea kolleeg ning soovin teile edu. ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna kolleeg Demesmaaker, teil on poolteist minutit. aitäh, president, austatud volinik, head kolleegid enne rääkisime esmakordsest CO2 heitmete vähendamise standardist raskeveokite osas. nüüd aga räägime puhastest energiatõhusatest sõidukitest, mille tootmist me soovime stimuleerida. see on väga oluline signaal. viimase hääletuse ajal selles parlamendis homme on meil kaks võimalust hääletada väga praktiliste meetmete poolt kliimamuutuse vastu võitlemisel ning meie õhusaaste suurenemise vastu võitlemisel. riigihanked on väga oluline hoob eh, liikumisel madala süsinikusisaldusega transpordi poole. näiteks meie valitsus, Laami valitsus, on pühendunud kestlikule hankepoliitikale mitte ainult sellepärast, et me peame võitlema kliimamuutuse vastu, vaid sellepärast, et konkreetselt parandab see meie, meie omavalitsuste ja linnade õhukvaliteeti. minu erakond, NVA, on seisukohal, et me peame valima tehnoloogiliselt neutraalsed lahendused, mitte lihtsalt akudega elektrisõidukid, vaid ka teised asjad peavad olema võimalikud, näiteks hübriidsõidukid, veeldatud maagaasiga sõidukid, vesiniktehnoloogia, kõike seda tuleb kasutada kõike seda tuleb kasutada liikumisel madalate süsinikuheitmetega transpordil. suur tänu e, ja nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Bilbao Barandica, teil on kaks minutit, palun, Isas Kun. presidente, komissaria, buenas tardes, quiero. aitäh, volinik, austatud parlamendiliikmed, lubage ma kõigepealt tänan raportööri ja variraportööri tehtud töö eest. see ettepanek annab panuse üldisesse eesmärki vähendada kahekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend viis transpordisektori heitmeid ning see on esiteks realistlik ja teiseks väga selge meede. ja neid mõlemaid asju on vaja selleks, et et õigesti hinnata diisli olukorda, mis on tekitanud palju negatiivseid kõrvaltagajärgi me ei tohi äh, jätta reguleerimata heitmeid, oodates mingit uut tehnoloogiat, sellepärast et see on seotud ka märkimisväärsete sotsiaalsete kuludega. vähenenud äh, sõidukite müük on juba kaotanud töökohti ja tekitanud olukorra, kus ei uuene meie sõidukite pargid, mis saastavad meie teed. meil on vaja selget ja äh, selget raamistikku üleminekuks uuele standardile etteennustatavus on väga oluline heitmete vähendamiseks. teistes riikides seda teed juba käiakse. nii et etteennustatavus ja realism aitab leibkondadel, isikutel ja ettevõtjatel planeerida oma investeeringuid ning olla kindel, et nad äh, selles, mis, mis nende investeeringute tulemusel saab. see samm aitab meil võidelda seisakuga sõidukite müügis ning kiirendab liikumist äh, heitmete nulltasemega sõidukite poole. meil peab olema nutikas transpordikooslus, et kõik transpordiliigid annaksid oma panuse energiatõhususse, arvestama, arvestaksid sotsiaalseid aspekte ning Euroopa Liidu arengut tervikuna. ning uued lahendused mis tagavad sõidukite kasutuse, on väga olulised, näiteks meil on kaks tuhat seitse kaheksalt aastalt kaheteist koma neljale protsendile kaks tuhat seitseteist suurenenud sõidukite keskmine vanus. see on kuuskümmend kaks protsenti kümne aastaga. ning kui me vaatame äh, laiemalt, siis on see kolmteist aast-, aastat. nii et äh, ja see vähendab turvalisust meie teedel. suur tänu ja nüüd eh, saab QMGL fraktsiooni nimel sõna kolleeg Konečna. Teil on poolteist minutit, palun. aitäh, president, austatud volinik. nagu te tõenäoliselt kursis olete, ei olnud me väga rahul institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemusega sest sisuliselt tähendab see puhta transpordi kokkulepe seda, et me oleme pannud suure koorma tootjatele vähendada heitmeid. ja sellega asi piirdubki. direktiivi tekst tõhusama maanteetranspordi edendamisel on liiga vähe edasipüüdlik. avaliku sektori ostud tulevad liiga hilja ning kohustused, mis sellest tulenevad, sisaldavad mitmeid lünki. tootjad peavad äh, maksma miljoneid eurosid, et arendada välja uued puhtad sõidukid, ent kes neid ostma hakkab, kui avalik sektor ei ole selleks valmis? liikmesriigid on oma käed puhtaks pühkinud ning äh, lükanud kõik vastutuse tootjate kaela siin räägiti ehitussõidukitest, aga see ei vähenda sisuliselt heitmeid ning äh, ei lahendatud ka palmiõli esimese generatsiooni äh, taas alternatiivkütuste küsimust. tähtajad on liiga lühikesed, parlament on, äh, on äh, andnud oma positsioonid käest ning see äh, see dokument on ainult vali sellest, mis oleks võinud olla saavutatud, mina seda toetada ei saa, aitäh. suur aitäh ja äh, nüüd äh, Äh, palun lubage, et ma tänan teid äh, kõiki, teid ei ole küll siin väga palju kohal, äh, selle eest, et poolteist aastat tagasi võimaldasite te mul olla selle, selle koja asepresident, et te usaldasite mulle selle ameti ning mm, olen püüdnud seda tööd teha võimalikult hästi hästi äh, vastavalt sellele, mis lubadusi ma andsin, kui ma oma kandidatuuri üles äh, seadsin. niisiis suur-suur äh, tänu kogu südamest teile kõigile selle eest ja palju õnne kõigile, kes järgmistel Euroopa valimistel ka siia valitud saavad. Te saate siis jätkata mm, tööd selle nimel, et Euroopa kodanikele paremaks muuta. see oli nüüd minu viimane sõnavõtt Äh, siin äh, täiskogul. ja nüüd annan äh, sõna roheliste nimel pooleteiseks minutiks kolleeg Marcellesile, palun. aitäh, president. Greta Thunberg ütles meile eile siin Euroopa Parlamendis, et meie maja põleb. tegemist on erakorralise kliimaolukorraga. meil tuleb hakata tegutsema ning astuma konkreetseid samme transpordisektor on enim saastavamaid, saastavaid sektoreid, heitmete tase on kõige kõrgem. me leppisime täna kokku, et olukorda parandatakse selles sektoris ning et kõik liikmesriigid tagavad et, et kakskümmend protsenti sõidukitest, kas kergesõidukid, raskeveokid, on peagi puhtad. see on samm õiges suunas kaht-, ilma kahtluse varjutagi. ent meenutan teile, et Greta Thunberg ütles meile eile, et kui me vaatame probleeme kliimavaldkonnas, siis me ei ürita teha oma parimat, me üritame teha seda, mis on võimalik. aga mida meil vaja on transpordisektoris, on tõeline revolutsioon. revolutsioon, mis säästab meie tervist ja säästab kliimat. nii et järgigem niisugust omavalitsuste eeskuju nagu Madrid ja Valencia, kus on näha juba üleminekut kestlikule transpordilahendusele, kus ei kasutata üldse enam fossiilkütuseid, näiteks Madrid Äh, ostab, saab varsti endale bussipargi, mis on sada protsenti puhas järgmiseks aastaks ning äh, on paranenud märkimisväärselt õhukvaliteet. õhu, mille, mida kõik Madriidi inimesed hingavad läbi Madriidi keskse õhupuhastuskava. aitäh, järgmisena härra Völken, üks minut, sotsiaaldemokraadid austatud president, aitäh! Äh, lähipiirkonna transport peab muutuma puhtaks. ja siin on rongid väga olulised. väga oluline on, et selle direktiiviga tagatakse, äh, et avalik sektor hakkab näitama head eeskuju. just busside osas on see väga ohtlik, sellepärast et et seitsekümmend viis protsenti ostudest on avaliku sektori ostud ning siin oleme jõudnud kaugemale kui kergsõidukite osas. kaks tuhat kaheksateist üheksa protsenti aastas ostetud bussidest olid elektrisõidukid. Saksamaal on palju häid näiteid, Berliin näiteks aastaks kaks tuhat kolmkümmend soovib saada äh, heitmevabaks ning Osnabrükis, minu linnas, on esimene elektribusside liin käigus. see tähendab, et need kvoodid on täidetavad, suund on õige. ning oluline on, et me tunnustame ka biogaasiga töötavaid busse Äh, nendele ettevõtetele, kellel on pikad marsruudid. ning äh, me liigume sellega õiges suunas. aitäh. nüüd saab sõna kolleeg Schaldemose, sotsiaaldemokraatide nimel üks minut. aitäh. me seisame tõsiste kliimaprobleemide ees Te olete kindlasti sellega kursis ning eile kuulsite Greta Thunbergilt sedasama. meie ees on suur probleem õhukvaliteediga seoses. õhukvaliteet on halb paljudes Euroopa riikides, Euroopa linnades. meil on laual ettepanek äh, puhast, puhtamate sõidukite soetamiseks. me oleks võinud need eesmärgid seada ambitsioonikamalt, aga vähemalt me teeme praegu midagi me oleme kehtestamas kohustuslikke eesmärke meie omavalitsustele ja kui me räägime riigihankepoliitikast ja sõidukite ostudest, siis samuti ning see on äärmiselt oluline. see ei lahenda õhusaaste probleemi iseendast ega kliimaprobleemi, aga see annab panuse. see on oluline samm õiges suunas. ma loodan, et järgmine parlament saab olema edasipüüdlikum kui meie ma loodan vähemalt, aga igal juhul peaksime tervitama seda, et meil on õnnestunud liikuda õiges suunas, aitäh! ning äh, nüüd äh, proua Bultš komisjoni poolt. proua president, austatud parlamendiliikmed, suur tänu selle arutelu eest. mul on suur heameel märkida, et Euroopa Parlamendis on tugev toetus arutatavale ettepanekule. tahaksin veel kord tänada raportööri ja variraportööre väga konstruktiivse läbirääkimisprotsessi eest, mis on võimaldanud meil jõuda protsessi lõpuni enne parlamendi töö lõppu. koos teiste esimese, teise ja kolmanda mobiilsuspaketi elementidega mängib ülevaadatud direktiiv väga olulist rolli aitamaks meil oluliselt vähendada heitmeid transpordisektoris, mida on vaja selleks, et täita meie kohustused Pariisi COP kakskümmend üks et ja sellest tulenevate edasiste lepete raames. parlamendi meede, parlamendiga kokku lepitud meede tänab äh, selles, tagab selles summas, suunas edasiliikumise juba enne aastat kaks tuhat kakskümmend viis. enne kui lõpetan, lubage mul mõned märkused, mis on seotud teilt kuulduga kõigepealt edasipüüdlikkuse määr, jah. pakett ja ettepanek on edasipüüdlik, on ambitsioonikas ja seda on meil ka vaja. ja samas on see realistlik ning igati ühitatav turuprognoosidega. väga oluline on meeles pidada, et niisugused võrgustikud nagu Eurocity ja Polis ning äh, kestlik kohalik omavalitsus, Euroopa kohalike omavalitsuste ja regioonide nõukogu äh, on kõik kirjutanud hiljuti Euroopa Parlamendile ja Rumeenia eesistujale komisjoni ettepaneku toetuseks. nii et kohalik tasand on valmis oma panuse andma. Äh, heitmete nulltasemega sõidukite soetamise kulud kas siis on tegemist kütuseelemendi või elektripõhiste sõidukitega, on praegu kallim kui tavasõidukite oma. ent kogu elutsükli äh, lõikes vaadates kulud on praktiliselt samad, mis konventsionaalsete sõidukite omad ning tõenäoliselt äh, selle ettepaneku saavutamise tähtajaks muutuvad juba väiksemaks ja vähenevad järjest, sellepärast et tekib mastaabiefekt. loomulikult on vaja rahalist toetust aga me oleme valmis kasutama olemasolevaid vahendeid, nagu näiteks ESIF, EFSI, CEF ja tulevikus äh, kasutamisele tulevaid sarnaseid instrumente selleks, et soodustada ja aidata neid investeeringuid teha, näiteks ütleme, rahastamisvahend elektribusside soetamiseks, mida kasutavad paljud Euroopa linnad juba praegu. nii et selged eesmärgid riigihangetes puhaste sõidukite soetamiseks hõlbustavad seda protsessi. lühidalt vaid täiendavat informatsiooni seoses olukorraga sektoris. kaks tuhat kaheksateist juunis ABB, Alstom, EDF, Škoda, Solaris, Ursus ja teised sektori tootjad saatsid avatud kirja nõukogule, paludes ambitsioonikamat lähenemist, kui komisjoni ettepanekus sisaldub, ning kinnitades oma valmisolekut äh, sellega kaasa minna. see tähendab, et meil nii äh, nõudluse kui pakkumise poolel on nõusolek selle protsessiga olemas ning äh, lõpetuseks seoses sellega, mida parlamendiliikmed ka mainisid, mitmed linnad on juba kehtestanud meetmeid, mis lähevad kaugemale meie eesmärkidest. paljud on võtnud koos kohustuse viima-, järgmise viie või kümne aasta jooksul võtta kasutusele heitmete nulltasemega bussid. ning meie meetme eesmärk on julgustada teisi linnu neid eesmärke, neid ees, seda eeskuju jälgima. olgugi, et väiksematel linnadel ei pruugi praegu veel olla neid vahendeid ja seda pädevust, mis on Pariisil ja Amsterdamil näiteks. omalt poolt oleme valmis koondama nende tellimused ja andma neile seega võimaluse saada soodsam hind tootjatelt ning äh, seetõttu äh, ootan põnevusega hääletust härra Gžipi dokumendi teemal homse hääletussessioonil. see dokument näitab, et kui me koondame oma jõupingutused, suudame saavutada konkreetseid edusamme Euroopa kodanike hüvanguks. aitäh! olen täiesti teiega päri, proua volinik. ja nüüd lõpetame selle arutelu, mis tähendab, et sõna saab härra Grzyb, kaks minutit. suur tänu, proua president. me kõik teame, et elekter energiaallikana on sõidukite puhul väga tõhus. primaarenergia mm, kasutusmäär on palju kõrgem. teiseks me teame ka seda, et selle sektori äh, arengu toetamine ehk keskkonnasõbralike autode sektori arengu toetamine toob kaasa muudatused sõiduki tootmises ja mm, sellest on abi ka kodanikele, linnadele, nendele kohtadele, kus äh, õhukvaliteet on halb, see aitab õhusaastet vähendada. keskkonnasõbralik transport aitab kaasa ka õhukvaliteedi parandamisele, mis on midagi sellist, mida inimesed ootavad ja soovivad. mul on selle kohta üks selge näide. ühes Poola linnas on, elab üks professor, kellele meeldib jooksmas käia ja aastatepikkuse jooksmise järel on ta öelnud, et ma olen aru saanud, et, et ma olen teinud midagi valesti, sest mu kopsud on haigeks jäänud see näide illustreerib väga hästi seda, milline on õhusaaste mõju inimeste tervisele, ehk see on järjekordne põhjus, miks midagi ette võtta. on tuhandeid selliseid linnu, kus linnavalitsus on otsustanud piirata sõidukite pääsemist linna südamesse. ainsad sõidukid Eh, millel lubatakse linna südamesse siseneda, on elektriautod. ja selliseid samme on astunud kohalikud omavalitsused, eeskätt mitte riigivalitsused. arvestades neid kontakte, mis mul on olnud kohalike omavalitsustega, linnade alevite ja küladega, konsultatsioonide käigus enne lõpliku otsuse langetamist, kuulsin ma, et kohalikud omavalitsused on nõus sellega, et nullheitmega sõidukite definitsiooni laiendatakse ja et hõlmatud oleksid ka süsiniku, biometaani ja muude kütuseallikate sõidukid. ja see võimaldab ka neid seadmeid juurde monteerida juba kasutuses olevatele sõidukitele. see kõik tuli välja konsultatsioonide käigus sotsiaalpartneritega, sealhulgas tootjatega ja teiste huvipooltega, enamikel juhtudel kohalike omavalitsustega. Nad ütlesid väga selgelt välja, mida nad ootavad uuelt seadusandluselt, et sellega nõustuda. aga tuleb mõista, et tegemist on kompromissiga, kompromissiga kolme institutsiooni vahel, parlamendi, ehm, nõukogu ja komisjoni vahel. seega tahaksin tänada kõiki neid, kes osalesid töös ja teile teadmiseks, et Euroopa Liidu toetusvahendid pärast aastat kaks tuhat kakskümmend toetavad selle direktiivi eesmärgide saavutamist. see on stiimuliks nendele, kes soovivad hakata seda direktiivi ellu rakendama. sooviksin tänada teid koostöö eest ja koostöö eest mitte ainult selle teema raames, vaid kõikide teiste teemade raames samuti. me ei ole alati kõigiga ühel meelel, aga me usume sellesse, et me teeme head Euroopa kodanikele, aitäh! aitäh! sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. austatud kolleegid, ma tahaksin tänada Jolota Butši tema töö eest, nautige ülejäänud õhtut ning tere tulemast, volinik Vera Jourova. ja järgmisena räägime härra Tadeusz Svjevka raportist. ning hakkame rääkima digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisest äriühingu õiguses. härra Svjevka, teil on sõna neljaks minutiks aitäh selle võimaluse eest öelda paar sõna. proua volinik, kolleegid. jah, mandaat hakkab meil lõppema. samas meie ees on veel olulised dokumendid, mis tuleb vastu võtta. Euroopa turg ja ettevõtted ootavad seda. kõigepealt tahaksin südamest tänada proua volinikku proua Jourovat ning tahaksin tänada tervet teie meeskonda. Te tegite selle direktiivi ettepaneku ning suutsite seda ka kiiresti teha, mis läbi me saime rahulikult ka triloogi pidada nõukoguga. tahaksin tänada ka kõiki kolleege, variraportöörid olid väga aktiivsed. millest me siis räägime? me räägime siin äriühingu õigusest, mis on väga tähtis Euroopa turgudel. ning samuti räägime olulisest osast meie ühiskonnas digitaliseerimisest, nimelt see annab meile uusi võimaluse, võimalusi eh, ning eh, nendel ettevõtetel ka, mis kasutavad Internetti nüüd mandaadi lõpus saame lõpuks selles kontekstis rääkida ka digitaliseerimisest. informatsiooniühiskonnast räägime me juba ammu, aga nüüd räägime me ka sellest, mida ettevõtjad meilt ootavad ja Euroopa ettevõtted. daamid ja härrad, minu jaoks on üks asi ääretult tähtis meie eesmärk oli firmade ja ettevõtete elu kergemaks teha selles olulises valdkonnas ehk siis ettevõtete registreerimises. seal on vaja erinevaid äh, dokumente, äh, tuleb koordineerida erinevate süsteemide vahel äh, erinevates liikmesriikides no aga see ja sellega käivad kaasas ka teatud kulud. oli, äh, on ka teatud õiguslik ebakindlus äh, riikide vahel ning see on toonud kaasa olukorra, et et vahel pole suudetud ära kasutada turuvõimalusi. näiteks on pidanud loobuma lepingutest, sest äh, pole piisavalt kiiresti jõutud tegutseda. nüüd on, suudame me selle dokumendiga öö, aega kin-, kõvasti vähendada, digitaalselt öö, kestab see protsess viis kuni kümme päeva. loomulikult tuleb täita kõik nõuded öö, taotluse esitamise riigis, kõik dokumendid öö, tuleb esitada ja loomulikult on direktiivis äh, sisse toodud ka erinevad äh, kaitsemeetmed võimalike pettuste vastu, mis on ka oluline aspekt siin kontekstis. daamid ja härrad, millistest ettevõttest me, me siin konkreetselt räägime, andmed näidavad, et ettevõt-, äh, ettevõtteid on umbes kakskümmend viis miljonit Euroopas, umbes kaheksakümmend 80 protsenti nendest on kapitali äh, äriühingud ning üle, äh, ning peaaegu äh, suurem elamus nendest on VKE-d, mis loovad suurema osaga töökohtadest. kui me aitame neil aega ja raha säästa, et personali kulub ka selleks tegevuseks vähem, siis oleme olnud edukad, seda oleme soovinud ka selle raportiga saavutada Äh, e-, eeskirjad kehtivad kapitaliühingute kohta. ning komisjon äh, äh, siis umbes kuue aasta pärast laiendab kogu süsteemi kõikidele äriühingutele. daamid ja härrad, üks asi on veel ääretult tähtis. nimelt koostöö liikmesriikide vahel erinevates aspektides. mida ma siin silmas pean? näiteks juhtimisfunktsioon, kas äh, keegi võib äh, äriühingus selle üle võtta või mitte. see on keeruline teema. ja seetõttu pikendasime me ka selle direktiivi äh, kohaldamise aega Äh, ma arvan, et lõppude lõpuks äh, iga äh, liikmesriik peaks selle kiiresti ellu rakendama, siis oleks see süsteem ka kasutatav, ettevõtted saavad ka seda kasu tunda. Lo-, ma loodan, et homme esimesel lugemisel võetakse see dokument ka vastu. suur tänu, volinik Jourova nüüd komisjoni nimel, palun we will move one step closer to bringing the digital single market to companies. Ehm, homme äh, toome si-, äh, siseturuga meie ettevõtetele äh, lähemale digitaalselt, nagu raportöör ütles, on viimane hetk seda teha. nii digitaalselt saab ettevõtteid juhtida odavamalt ja kiiremini ning online süsteemid on kättesaadavad nüüd kõikidele liikmesriikidele ning neid protsesse saab äh, aja, äh, digita-, ajada digitaalselt mitte ainult siseriiklikult, vaid ka piiriüleselt. seda saab ära kasutada siis, kui luuakse uus ettevõte või tütarettevõte, äh, kui on vaja teha kandeid ettevõtlus, äriregistrisse. ning siin on peetud kinni ka rangetest turvastandarditest. ma tahaksin soojalt tänada raportööri härra Svjevkat ning ka erinevaid nõukogu eesistujaid kiire töö eest ning suurepärase koostöö eest. komisjon on tulemusega rahul. eelkõige, mis puudutab äh, poliitilist äh, kokkulepet, siis siin selgitatakse veel roh-, äh, edasigi seda, et liikmesriigid saavad alles jätta omaenda süsteemid, nõuded ja protseduurid, samal ajal kui nad loovad digitaalsed võimalused ettevõtete loomiseks, registreerimiseks ning dokumentide esitamiseks oluline pettustevastane turvameede on see, et tuuakse välja konkreetsed juhtumid, kus liikmesriigid saavad nõuda, et füüsiliselt ollakse kohal. mul on hea meel ka selle üle, et äh, ka seadusandjad leppisid kokku reeglites, mis puudutavad infovahetust ka diskvalifitseeritud direktorite kohta. see loob meil läbipaistvama ettevõtluskeskkonna ning aitab vältida pettuseid. lõpetuseks roh-, saab, saame me ka öö, öö, tasuta rohkem infot äriregistritest, eriti selle kohta, kellel on õigus esindada ettevõtet, see loob ka rohkem usaldust äritehingutesse, seega komi-, komisjon toetab täielikult nõukogu ja parlamendi kompromissi ning ootab homset hääletust, aitäh! suur tänu nüüd Rahvapartei nimel härra Emil Raadev, poolteist minutit. aitäh, proua volinik, daamid ja härrad. tahaksin tunnustada härra äh, Tadeusz Vevkat äh, lõppkokku, äh, kokkuleppe ning selle teksti eest. sellest saavad eelkõige kasu VKE-d veebi registreerimisreeglite puudumine ning erinevused liikmesriikide vahel toovad kaasa asjatuid kulusid ning bürokraatiat kõigile neile, kes soovivad luua ettevõtet või laiendada oma tegevust läbi tütarettevõtte mõnes teises liikmesriigis. uued reeglid toetavad, lihtsustavad öö, piiratud vastutusega ettevõtete registreerimist. dokumendid saab edasi saata täi-, äriregistrisse täiesti veebis, see on palju odavam, ka Bulgaaria on sellise võimaluse loonud. dokumente töödeldakse ka kiiremini ning peale selle ei kaasne sellega ka lisakulusid. ainult üks kord põhimõte on tähtis ettevõte peab äh, teatud infot edastama ainult ühe korra. Online registreerimine tuleb palju kasuks VKE-del. digitaalsed lahendused äriühingu õiguses eeldavad ka kõrgeid turvastandardeid, identiteedikontrollid, võimalikud füüsilise kohalolekuga intervjuud ja nii edasi on olulisel kohal selles ettepanekus info ettevõtete kohta on tasuta kättesaadav ning sellest saavad kodanikud palju kasu. järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel proua Regner. austatud volinik, austatud raportöör, digi- äh,, äriühingu õiguse digitaliseerimisega saavad, saab nüüd äh, ettevõtteid äh, registreerida ning dokumente edistada, edastada veebis. samas eh, selle, sellealased reeglid ja nõuded kuuluvad eh, liikmesriikide pädevusse. meie fraktsioon ei olnud alati selle poolt, miks, sest sotsiaaldemokraatia jaoks on alati väga oluline eh, saavutada võimalikult karmid turvameetmed pettuste vastu. me soovime, me ei soovi ei, ei varifirmasid Euroopa Liidus ega ka ei soovi toetada äh, selliseid ettevõtteid, mis äh, soovivad oma kasumit kuskil mujal deklareerida, seetõttu ma tahaksin tänada raportööri ja volinikku ning tunnustada variraportööre äh, Jete Kutelandi ning läbirääkimismeeskonda. tulemus näeb ette, et identiteet ning õiguslikkus ja isikute puhul, kes firmad soovivad luua, tuleb üle kontrollida ning äh, äh, on ette nähtud ka juhud, kui äh, peab olema tagatud füüsiline kohalolek. seega ei tähenda see online registreerimine variettevõtete loomise levikut, me saame rohkem infot nõuda, kui see vajalik peaks olema. oluline ja uudne on siin ka see, et liikmesriikides öö, äh, on öö, äh, sisse toodud ka reeglid öö, äh, ettevõtete direktorite mittelubamisest, petturid ei tohi petta kuskil mujal samuti. see ei tohiks muutuda süsteemiks, kus petturid saavad leida uusi tegevuspiirkondi. identiteedikontrollide puhul saavad ka liikmesriigid tagada, et seda süsteemi ei kuritarvitataks. palju õnne selle teema tegelemise eest, et veel enne mandaadi lõppu jõudsite te selle küsimusega ühele poole, suur tänu. aitäh ja nüüd Ralf Paket ECR-i nimel. Teil on sõna. ja teil on aega poolteist minutit. aitäh lugupeetud juhataja. Flandrias on VKE tegelikult majanduse nurgakiviks. just nemad äh, loovad töökohti ja tagavad väga paljude inimeste heaolu. VKE-de elu tuleks teha lihtsamaks läbi digitaliseerimise, aga me peame tagama ka selle, et meil oleks õiglane konkurents väikest ja keskmise suurusega ettevõtet peaks saama ühtemoodi asutada igas riigis. seetõttu peaks äh, ettevõtete registreerimine olla võimalikult, olema võimalikult lihtne ja digitaliseerimine on osa sellest protsessist. asjaolu, et äh, äriühing on võimalik asutada ka veebis, on mõnede inimeste arvates võimalik pettuseallikas aga on olemas erinevad tagatised, mille abil garanteerida, et äh, äriühing luuakse õigesti. näiteks ähm, see, kes selle loob, võib ennast elektrooniliselt identifitseerida või siis saab hiljem kontrollida, kes äriühingu asutas. igal juhul peaks see protsess olema lihtsam kui praegu. ja mitte ainult lihtsam ja odavam vaid lisaks peaks see olema kasulik ka majandusele, sellele majandusruumile, kus ettevõte asutatakse, aitäh. aitäh. suur aitäh teile ja enne kui äh, sõna saab raportöör, oleme me siiski teinud korda ka voliniku laua, te saate tõusta püsti, et rääkida. aitäh, ütleb proua Jourova, ma tänan kõiki sõnavõtjaid nende panuse eest, tänan teid ja julgustan teid vastu võtma seda kompromissettepanekut. see uus õigusloomeline akt kutsub Euroopa äriühinguid tõesti jõudma kahekümne esimesse sajandisse ja ma usun seetõttu, et see on samm õiges suunas, me teeme midagi, millest on paljudele kasu nüüd saame me oma jõupingutused koondada sellele, et äh, veebipõhised lahendused muutuksid ka praktikas kiiresti kättesaadavaks, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna raportöör proua Švivka lõppsõnaks, härra Švivka lõppsõnaks ja me ka õnnitleme teid äh, teie töö eest. suur aitäh! ma tahaksin omalt poolt ka teid kõigepealt tänada, samuti tänan ma proua volinikku ja kõiki kolleege, kes debatis osalesid. ma arvan, et sellega oleme me jõudnud väga pika koostööprotsessi lõppu ja jõudsime selleni ka õigusloomelise mandaadi lõpus. meie Euroopa Parlamendis oleme ka seadusandjad ja seetõttu on meie huvides reguleerida suure osa ettevõtjate elu selliselt, et nad saaksid äh, õiglaselt kasutada neid võimalusi, mida seadus meile praegu pakub. me tahame hõlbustada nende igapäevaelu, sest meie igapäevaelu on nagunii digitaliseeritud. registreerimised leiavad nagunii aset äh, internetis ja seetõttu ei peaks ka ettevõtjad ettevõtjaid asutama ainult äh, traditsioonilisel moel, vaid äh, võiks seda teha veebipõhiselt. ma tänan veel kord kõiki, kes äh, on selles töös osalenud, kes andsid oma panuse, see töö oli tõepoolest suur, paljud isikud investeerisid sellesse oma aega ja oma energiat. aga ma tahaksin omalt poolt öelda veel ka seda, et me ei tohiks jääda direktiivi vastuvõtmise järel lihtsalt käed rüppes istuma, me peaksime selle kiiresti ka ellu rakendama sest Euroopa ettevõtjad ootavad, et õiguskindlusetus kaoks, see on väga oluline. suur aitäh, lugupeetud kolleeg, sellega on see päevakorrapunkt ka ammendatud ja me hääletame homme. järgmiseks, kallid kolleegid, on meie päevakorras aga Evelyn Regneri raport piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised. kõigepealt saab sõna raportöör neljaks minutiks aitäh, juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. see, mida me saavutasime, see on äh, märgilise tähtsusega, arvestades seda, kuivõrd äh, keerukas äh, on see valdkond. see on teenuste direktiiviga võrreldav. me oleme veetnud äh, institutsioonide vahel väga palju läbirääkimistunde ning koos siis koostasime lõpuks selle äh, direktiivi ettepaneku äh, teksti ja tahaksin tänada kogu oma meeskonda, variraportööre, kuid samuti ka nõukogu. meil on uus seaduslik alus nüüd Euroopa Liidus, mis äh, ümberkujundamisi Euroopa Liidus äh, ulatuslikult äh, reguleerib. me räägime siin ümberkujundamistest, ühinemistest ja jagunemistest. kõikidel ettevõtetel on õigus teises liikmesriigis äritegevust, äritegevusega tegeleda Li ettevõtetel on õigus ka Euroopa Liidus ümber kolida ja seda ei ole samas kunagi varem piisavalt reguleeritud, me lähtusime siin ka Euroopa Kohtu otsustest mis äh, puudutas ähm, piiriüleseid ühinemisi, kuid alati oli siin ka teatud risk, et tegemist on riiulifirmadega, ettevõtted äh, peaksid siiski oma õigust saama kasutada ja kõik äh, osalised, nii töövõtjad kui tööandjad peaksid ka kaitstud olema. kuidas me leiaksime parima viisi selleks? Euroopa Parlamendi töö kajastub nüüd selles uues tekstis parem töö töötajate kaitse, eh, kui ettevõte teise liikmesriigi kolib, eh, tagatakse ja samuti kuritarvitamisvastane klausel. Eh, ja see peaks aitama ka riiulifirmade teket vältima, vältida töötajaid peab reagee-, informeerima selle kohta, kui see puudutab nende elu ja nende karjääri. samuti äh, on oluline, et personalil oleks konsultatsiooni õigus, õigus, õigus info, infole äh, kõikis, kõikides menetluse etappides ja tuuakse ka uued õigused töötajatele, kui ettevõte liigub teise liikmesriigi. Äh, see ei tohi enam niimoodi jätkuda, et töötaja saab alles meediast sellest teada, juba enne peab ta olema informeeritud selle kohta ja põhje, põhjenduste kohta, miks ettevõte teise liikmesriiki liigub ja tal on ka õigus põhjendatud vastust saada juhatuselt. selgelt on välja toodud see, et ettevõtte nõukogude kõrval on siin oluline roll ka Euroopa ettevõtte nõukogudel ja neil peab olema ka piisavad ressursid selleks, et oma õigusi kasutada töötajate kaitse ning äh, töötajate nõusolek äh, on palju paremini nüüd reguleeritud, siin on äh, see välja toodud just piiriülese kaitse nelja-aastase tähtaega. ja teine suur valdkond, mis väga oluline on, see on seotud erinevate maksuskandaalidega, LuxLeaks, Panama dokumendid ja nii edasi. mõtleme kas või selle peale, kuidas praegu töötajaid lähetatakse näiteks äh, transpordifirmades või ehitusfirmade poolt ja me näeme, et väga palju kasutatakse siin riiulifirmasid äh, palkade tasumisel ning maksustamisel ja see kõik tuleb tegelikult äh, maksumaksjate arvelt ja seetõttu ma olen uhke selle üle, et on ka siduv kuritarvituste vastane klausel, eh, kui asjaomased eh, ametid eh, omavad tõsiseid kahtlusi ja kardavad, et tegemist võib olla kuritarvitustega, siis tuleb kontrollida piiriüleseid toiminguid, vaadata neid tööõiguse või ka maksuõiguse valguses või uurima seda, kas ei ole tegemist mitte pettuse või kuritegeliku tegevusega. ja see tähendab äh, seda, et kui äh, ettevõte soovib kuidagi kuritarvitada oma kolimisõigust ja sellega peaksid kaasnema mingisugused äh, riiulifirmad või kuritegevus, siis on see teise riik, liikmesriiki liikumine keelatud nii et see kõik, mis puudutab ümberkujundamisi, ühinemisi ja jagunemisi, see saab nüüd palju rangema kontrolli aluseks. kui me, kui need avastatakse alles pärast ümberstruktureerimist, need rikkumised, siis on võimalik proportsionaalselt eh, neid rikkumisi ka eh, karistada. ja loodame, et selle direktiivi abil on meil võimalik lõpp teha riiulifirmade kasutamisele ja see on väga ulatuslik äh, uus pakett äh,, tahaksin tänada Louis de Cani, Pascal Durani, kes kõik olid väga pühendunud sellele, et meil oleks niivõrd laiaulatuslik äh, uus reeglistik selles valdkonnas, aitäh! suur äh, tänu, nüüd aga annaksin komisjoni nimel sõna proua Jurovale. lugupeetud liikmed, äh, a little bit of sentiment because that's the last ma alustan äh, seda sõnavõttu emotsionaalselt, sellepärast et tegemist on viimase sõnavõtuga selle mandaadi jooksul minu jaoks siin Euroopa Parlamendis ja ma olen sõna võtnud väga paljudel erinevatel teemadel, sest ma töötan äh, väga erinevate äh, teemadega, nagu proua Vegner ja teised teavad. ja ma leian, et Euroopa Parlamendis vastamine on väga oluline, sellepärast et see loob olulise sünergia, see aitab meil koondada praktilist arusaama, see aitab meil mõista, mida on vaja teha edasi. ja ma leian, et ka meie tänane äh, keskustelu on väga hea näide, sellepärast et me räägime keerulisel teemal ja võttes arvesse ähm, seda, mida ma olen kuulnud äriühingute esindajate käest, siis paljud on öelnud, et nad ei usu, et me jõuaksime selle ettepaneku vastu võtta. niisiis me oleme küll teinud väga keerulist tööd, aga ma usun, et meid saadab edu. Euroopa ühisturg pakub väga palju võimalusi erinevatele ettevõtjatele, kes saavad tegutseda ka teistes liikmesriikides ja seal kasvada, kuid tihti ei ole seda õigust võimalik praktikas kasutada. komisjoni ettepanekuga vastatakse Euroopa Parlamendi ametiühingute ja äriühingute liitude pikaajalisele soovile. ja loomulikult tänan ma soojalt proua Evelin Regnerit ja samuti ka erinevaid nõukogu eesistujaid, kes on suhtunud väga konstruktiivselt selle teema, selle teemaga töötamisse, kuigi see on keeruline mul on hea meel, et Euroopa Parlament ja nõukogu on leidnud pragmaatilise kompromissi, mis kindlasti oluliselt parandab nii äriühingute kui nende töötajate olukorda. see direktiiv annab äriühingutele võimaluse oma tegevus viia teise liikmesriiki ehk siis kasutada ühisturgu ja selle võimalusi, kuid samal ajal annab sobivad tagatised ka töötajale, töötajatele ja teistele sidusrühmadele. komisjon tervitab ähm, kuritarvet, kuritarvituste vastaseid kohustuslikke meetmeid. Euroopa Parlamendil olid need väga olulised ja on olulised ka paljudele sidusrühmadele. komisjon tervitab ka seda, et äh, selles ettepanekus on töötajate õiguste kaitseks ette nähtud teatud sätted, millega samuti kajastatakse Euroopa Parlamendi äh, seisukohta. nelja viiendikuline häälteenamus mis puudutab siis äh, piiriüleseid äh, ümberkujundamisi, see, et äh, selline häälteenamus on kohustuslik, on samuti väga kasulik, sest sellised tagatised annavad ähm, asjaomastele isikutele vajaliku kindlustunde ning konsulteerimiskohustus rõhutab omalt poolt seda, et töötajatel on ka võimalus sõna sekka öelda, kui äriühing hakkab tegutsema piiriüleselt ja ka see oli Euroopa Parlamendile väga oluline kuigi eh, seisukohad läksid alguses eh, lahku ja läbirääkimised olid keerulised, õnnitleb komisjon nii nõukogu kui parlamenti selle kompromissi puhul, sest tegemist on tasakaalustatud kompromissiga, mis on ka suur samm edasi võrreldes praeguse olukorraga. see annab kasulikke tulemusi kõigile, kes piiriüleste tehingutega eh, tegelevad ja samas ei ole piiriülene tegutsemine praktikas liiga kohmakas või keeruline. komisjon toetab seda kompromissi ja jääb ootama, milline on homne hääletustulemus, aitäh! aitäh teile, proua volinik! ja nüüd saab sõna majandus- ja rahandusasjade komisjoni esindaja härra Ludvingson kaheks minutiks. suur aitäh! mina olin, nagu öeldud, ECONi komisjoni raportöör selle arvamuse korraldamise, koostamisel ja minu seisukoht on järgmine. on vaja väga kindlaid reegleid, mille abil tagatakse äriühingutele võimalus piiriüleselt tegutseda ja liikuda ühest liikmesriigist teise. see on eriti oluline ettevõtjatele, kelle äritegevus on kes tegelevad äritegevusega nii-öelda tõsiselt, aga samas tuleb ära hoida igasugused maksualased ja sotsiaalõiguslikud kuritarvitused. tuleb tagada, et piiriülese ümberkujundamise eesmärgiks ei oleks sellistest reeglitest möödahiilimine ja et töötajatele tagataks kõik nende õigused. ma töötasin koos raportööri ja variraportööriga, meie koostöö oli suurepärane, ma tänan neid ja meie koostöö oli suurepärane ka nõukoguga. Need uued reeglid, millest siin räägitakse, tagavad rohkem võimalusi äriühingute majanduskasvuks siseturul aga samal ajal annavad need uued reeglid rohkem kindlustunnet ka töötajatele ja äriühingute aktsionäridele või osanikele. ma arvan, et oluline on see, et me homme jõuaksime hääletusel kokkuleppele ja selle õigusakti vastu võtaksime ning samuti on oluline ka see, et siseturul hakkaksid äriühingutele need uued ühtsed reeglid kehtima, aga et samal ajal välditaks igasuguseid kuritarvitusi ja igasugust pettust see risk on äh, küll, ähm, see risk ei realiseeru kuigi suure tõenäosusega, kuid seda tuleb igal juhul vältida, et kodanikud ei kaotaks usaldust äh, siseturu vastu. me oleme selle tekstiga igal juhul saavutanud õiglasema siseturu, ilma et me samal ajal äh, kuidagi kahjustaksime kellegi õigusi. aitäh ja nüüd saab sõna Rahvapartei fraktsiooni esindaja De Grandes Pascual. presidenta, señora suur aitäh, juhataja, lugupeetud proua volinik Ju-, Joarova. kallid kolleegid. ma tahaksin kõigepealt nõukogu tänada selle töö eest, mida nad tegid. tegemist on väga keerulise teemaga. ja ma tahaksin tänada ka oma sõpra proua Regnerit, kes küll mõnikord oli minu oponent uue direktiivi peamine eesmärk on muuta ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate elu lihtsamaks, tagades neile nende asutamisvabaduse reaalne kasutamine teistes liikmesriikides. meil on vaja töökindlat süsteemi, mis ei seaks samas ohtu töötajate õigusi. ja meil on vaja ka tagatisi, mille abil töötajaid kaitsta me oleme näinud, et meil on vaja kuidagi reageerida Euroopa Kohtu järjest suurenevale praktikale. kui me vaatame Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit nelikümmend üheksa, siis näeme me väga tähtsat põhivabadust, seal öeldakse, et äriühingutel, ettevõtjatel on õigus asutada oma äh, ähm, alustada oma ettevõtlustegevust ka teises liikmesriigis ilma ettevõtjat uuesti asutada ja sealjuures ei pea vastav äriühing teises liikmesriigis üldse ettevõtlusega tegelema. siiski leidsime me, et me peaksime sisse seadma ka kuritarvituste vastased meetmed, tagama selle, et inimesed ei või äriühingud ei püüaks lihtsalt süsteemi kuritarvitada mina omalt poolt ütlesin, et äriühingud peavad suutma põhjendada, miks nad tegevuse teise liikmesriiki viivad ja tegema seda vähemalt siis, kui nad saavad avaliku sektori rahastust. me ju teame lugusid ettevõtjatest, kes äh, saavad riigilt abi võtavad selle raha endaga kaasa ja lähevad teise liikmesriiki, aga töötajad jäävad pika ninaga. me oleme seda näinud Hispaanias mitmeid kordi ja seetõttu on vaja piiriüleste eh, liikumiste puhul ka ekspost eh, kontrolli. meil on vaja sellist kontrollisüsteemi, millega me kaitseksime töötajaid ja samas kaitseksime ka ühisturgu üldiselt eh, on aga see direktiiv väga positiivne, asutamisvabadus on nüüd tagatud. me oleme tahtnud piirideta Euroopat ja selle oleme ka saanud, aitäh suur aitäh teie Grandes Pascualile ja nüüd saab järgmisena sõna sotsiaaldemokraatide nimel sõna kolleeg Mihhail Tetin kaheks minutiks. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud äh, volinik, homse hääletusega äh, lõpetame me täiesti talumatu olukonna, kus ettevõtetel on registris